okay,. kolleegid, alustame oma tänast koosolekut. alustame teadaandetega selle kohta, mis toimus koordinaatorite kohtumisel. tahan teile öelda, et üks härra Kroši assistentidest on äh, nüüd saanud Austraalia rahandusministriks, nii et, et see näitab teile, mida te võite saavutada, kui te tõesti pühendunult siin Euroopa Parlamendi transpordikomisjonis tegutsete. So decisions from the uh, niisiis, äh, mis juhtus koordinaatorite kohtumisel? kõigepealt raportööride nimetamised määruse eelnõu, millega muudetakse määrust üheksakümmend üks aastast kaks tuhat kolm, see puudutab raudteetranspordi statistikat, andmete kogumist äh, kaupade liikumise kohta ja õnnetuste kohta. selle raporti koostavad rohelised. Äh, koordinaatorid otsustasid, et äh, ei tehta midagi selle raporti osus, mis puudutab komisjoni siseauditit, samuti otsustati korraldada minikuulamine viiendal novembril sadamapoliitika teemal. koordinaatoritel paluti kõnelda raportööriga, et välja selgitada, millised sadamad peaksid kuulamisel esindatud olema. komitoloogia osas võtsime teadmiseks uudistekirja üheksateist, muude küsimuste all eh, keskkonnakahju tunnustamine Euroopa Liidu ja rahvusvahelises õiguses, selle küsimuse esitasid proua Maisner ja teised koordinaatorid kiitsid heaks selle küsimuse sisu ning proua Maisner kirjutab siis alla transpordikomisjoni nimel. raudteepaketi otsas otsustati, et koordinaatorid võtavad teadmiseks õiguskomisjoni kavatsusest saata kiri Äh, raudteeettevõtete kommentaaride kohta sellel teemal ja mis puudutab nüüd äh, üle-euroopalisi transpordivõrke, siis äh, eh, oktoobri esimesel täiskogul peaksid need arutelud toimuma, vähemalt koordinaatorid nii soovivad, aga kas see ka nii läheb, ei tea. koordinaatorid tõstatasid samuti küsimuse, kuidas kaasata variraportööre paremini ning kutsusid esimeest üles kõigile raportööridele meelde tuletama ja praegu ma siis tuletan teile meelde, kui oluline on korraldada kohtumisi variraportööridega, kui see vähegi võimalik on. niisiis, tuletan teile siis veel kord meelde, raportöörid kõigi huvides on see, et te teeksite tihedat koostööd variraportööridega. nii palju siis koordinaatorite kohtumisest, kas kellelgi on küsimusi, järelpärimisi, kui ei, siis äh, läheme edasi. ja nüüd äh, läheme hääletuse juurde. kõigepealt äh, proua De Veiraki raport, mis puudutab juhtumitest teatamist tsiviillennunduses. kõigepealt kontrollime, vaatame, kas meil siin ülearuseid hääletajaid ei ole, niisiis hääletamine on alanud nüüd on ilmselt sotsialiste ülearu, aga nende kord on <laughs> Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? Yeah, vote is closed. hääletus on lõppenud. ja näib, et siiamaani probleeme ei ole. niisiis. alustame With... alustame siis proua TV Raki raportist. määruse eelnõu, mis puudutab juhtumitest teatamist tsiviillennunduses, muudatus üheksateist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatus üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa langeb ära, üheksakümmend kaks järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksakümmend viit, hääletus on alanud. mulle näib, et tagasi lükati, aga kontrollime kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus langeb ära, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus langeb ära, üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatus kolmkümmend kaks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 kolmkümmend viis järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist langeb ära. sada seitseteist on järgmine, kes on poolt vastu. üritame uuesti, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud sada seitseteist. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. kolmkümmend kuus langeb ära ja samuti sada kuusteist, niisiis sada kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm osade kaupa, esimene osa EASA peab kuni siis sõnadeni juhtum. So we got because the, the first right. part okay. I m told that the first part mulle öeldakse, et esimene osa langeb ära, nii et, et me hääletame nüüd äh, muudatuse sada kakskümmend neli tõttu langeb esimene osa ära, nii et, et läheme teise osa juurde sõnadega it shall be insured, tagatakse et ja nõnda edasi kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jah, nelikümmend üks langeb ära, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu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 sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud,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 erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsekümmend kaks. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada neljakümmend viit, mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. Everybody voted, vote is closed niisiis, see on vastu võetud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üks ja sada viiskümmend kaks koos, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niisiis, sada viiskümmend seitse on järgmine, kes on poolt,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 erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, kaheksakümmend kolm, siin on palutud suulist muudatusettepanekut. härra Kross, me lihtsalt tahaksime et muudatust kaheksakümmend kolm hääletatakse põhjenduspunktis kolm ja mitte põhjenduspunktis seitse. nii et, et muudatus lihtsalt hääletusnimekirjas. kas kellelgi on midagi selle vastu? ei ole? hästi. siis hääletame nüüd ja vaatame, et see läheb seitsmendasse punkti. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? üks, kes on poolt?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 tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus nende muudatuste üle, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? nelikümmend kolm hääletasid, nelikümmend kaks poolt, üks vastu, see on vastu võetud. nüüd õigusloome resolutsioon, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. ja see on samuti vastu võetud, sama tulemus, nelikümmend kaks poolt, üks vastu, erapooletuid ei ole, õnnitlused proua De Verakli, aa ei, meil on veel üks hääletus. ja nüüd hääletame, kas alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja proua de Verac, teil on mandaat. õnnitlused. Okay. The... järgmisena on meil härra Taylori raport. see puudutab mitmeaastast rahastamist Euroopa mereohutuse ameti puhul, kui laevade või nafta ja gaasi juhtmed on põhjustanud merereostust ja raha on eraldatud sellega tõrjeks. kõigepealt muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, tundus, et võeti vastu, aga kontrollime ikkagi üle. muudatus kakskümmend üks, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud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 erapooletud tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, suuline muudatusettepanek proua Bilbaalt. see on siin lisas, te peate selle läbi lugema, kas kõik on õnnelikud selle muudatusettepaneku üle poolt, vastu erapooletud. kontrollime, mulle tundub, et me võtsime selle vastu, aga kontrollime igaks juhuks üle kakskümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt. teeme uuesti kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kahekümne seitsmendat ka. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on tagasi lükatud kuus, kakskümmend neli, kakskümmend kaheksa ja kolm lähevad kõik koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa ja seal on ka mu suuline muudatusettepanek, kas teil meeldib suuline, nii, kes on see poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne viiendat, hääletamine algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. see on tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist eh, osade kaupa hääletus. The agency kuni is crucial on esimene osa ja teine osa provided kuni justifiable. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud kontrollime teist osa, palun, hääletus on alanud. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. mida me siis nüüd teeme esimese muudatusettepanekuga? see langeb ära. järgmisena kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist, osade kaupa hääletus kaks fraktsiooni tahavad seda, esimene osa Ideis Quits New Tasks, teine osa What Must Be Done, esimene, nüüd esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist langeb ära, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksateistkümnendat, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ja see on vastu võetud. nüüd me läheme eelarve juurde. budget üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, budget kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend seitse poolt, viis vastu, see on vastu võetud, nüüd resolutsioon, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend seitse poolt, kuus vastu, see on vastu võetud ja nüüd siis hääletame alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, kaks vastu nii õnnitleme härra Taylorit. järgmine. nüüd direktiiv kaks tuhat kuussada kakskümmend üheksa muutmine seoses juhikordi funktsiooni hõlmavate juhilubadega. proua Tikao raport, üks muudatusettepanek, number üks tagasi lükata komisjoni ettepanek, kes on selle poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seega komisjoni ettepanek on tagasi lükatud. nüüd äh, äh, lõpphääletus, et plenaaristungil minna äh,. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes rahvaparteil on üks hääl üle aru. hääletus lõppes. nii, tõepoolest, kõik on tagasi lükatud, nelikümmend üks on poolt ja null on vastu. järgmisena on punkt number kolmteist nüüd me hääletame kaas kaks tuhat kakskümmend. raportöör on härra Vlasak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 erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu. kontrollime kaheksandat, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist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 tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime seda. muudatusettepanek kakskümmend üks ja hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletult vastu tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahtekümmet nelja, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud. kontrollime kahtekümmend kuut, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime kahtekümmet kaheksat, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. see on tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahekümne üheksandat, tundub, et lükati tagasi, aga kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. see on vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et seda peame ka kontrollima, hääletus algas, paistab, et läks läbi, aga igaks juhuks. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne, kolmekümne nelja, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? see on tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümmet kuud, tundub, et lükati tagasi, aga igaks juhuks. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, kontrollime. ma palusin teid koordinaatorite koosoleku lõpus. mäletate, mida ma palusin, hääletus lõppes. see on tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime kolmekümne kaheksat, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, selle juurde on ka suuline muudatusettepanek. kas keegi on suulise muudatusettepanekute vastu? kui ei, siis hääletame poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne üheksandat kolmkümmend üheksa ja suuline muudatusettepanek hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime neljakümne seitset. tundub, et lükati tagasi, aga igaks juhuks hääletus algas, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu. kontroll, kontrollime, kontrollime seda üle, hääletus algas, hääletame neljakümne kaheksat. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime viiskümmend kaht, viitkümmend kaht. paistab, et vist võeti vastu, aga igaks juhuks vaatame, kas kõik hääletasid, hääletus lõppes see on vastu võetud kakskümmend kaks, kahekümne vastu. nüüd lõpphääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kakskümmend neli poolt, kolm, viis vastu ja kolmteist erapooletut vastu võetud, me õnnitleme härra Vlasakit. Next report is the draft. järgmine raport, arvamuse projekt, mis puudutab liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa Agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel. hingakem nüüd korra. ma ei tea, kas komisjoni esindaja võiks äh, mõelda selle üle, et kui pealkiri on neli rida, siis ei ole asjad päris korras ja kõigepealt muudatusettepanek kümme, härra Taneliselt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud It is indeed adopted. tõesti, vastu võetud kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist on lingvistiline, nii et neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuusteist poolt vastu, erapooletu. tundume, vaja kontrollida, tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? jah, vastu võetud seitseteist poolt, vastu. kontrollime seitseteist, hääletus on alanud <laughs> kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, tagasi lükatud. selles suhtes Soola pole vaja muretseda. ma tahtsin kontrollida, sest liberaalidest osadel käed olid püsti, teistel mitte. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd lõplik hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? rahvaparteil jälle üks üle. nüüd on hästi. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, neli vastu, mitte keegi erapooletu, sellega vastu võetud. palju õnne proua Kriisbekile we bring in the tourism task force and Mr. Fidanza with me? Okay, we now need a kind of change around to bring in Mr. meil tuleb siin kaarte vahetada selleks, et härra Fidanza siia ette kutsuda, sest hakkame rääkima turismi rakkerühmast Can I just remind those people? kas võiksin teile lihtsalt meelde tuletada, et täna pärastlõunal toimub meil arvamuste vahetus äh, härra Lightfriedi raporti üle ja ka avalik kuulamine maanteetranspordi kohta, nii et mul oleks väga hea meel, kui te hoolitseksite selle eest, et äh, siin on rohkem inimesi kui mina ja härra Lightfried. okei okay,, ladies and gentlemen, can we go on? daamid ja härrad, kas me nüüd ei alustaks? nüüd tegemist on turismi rakkerühma koosolekuga. täna me, me räägime, kuidas uusi turiste Euroopasse eh, tõmmata. meil on siin kuus kõnelejat. kõigepealt on härra Nielsen siis meil on järgmine äh, esineja Baski valitsuse aseminister härra Valem Euroop Nostrast. Äh, ja vaatame siis, mida raudtee inimestele öelda on Pandora Nietzsche, kes äh, siis esindab kultuuri esindajaid siis on meil esindaja Euroopa eh, turismi eh, assotsiatsioonist. nii et meil on kuus eh, kõnelejat. aga nüüd ma palun härra Fernandes tulla siia, teha sissejuhatuse, tema on turismi rakkerühma asejuht. nüüd palun, sõna sinul. suur tänu turism Euroopas eh, näeb, eh, sellel on ees praegu suured muutused, aga kui me räägime siis eh, turismivoogudest, siis me räägime kõigepealt kvaliteedist. minu kui eurooplase, minu kui itaallase jaoks on see äärmiselt oluline, sellepärast et kell neli täna Eh, hommikul eh, lõpeb, täna kell neli pärastlõunal lõpeb siis see kurb Costa Concordia saaga. see on tõepoolest eh, väga õudne lugu Euroopa merenduse ajaloost ja ma arvan, et inimesed võib-olla nüüd vaatavad suurema usaldavusega nii Euroopa kui Itaalia poole. see tehniline, tehniline külg selle ettevõtmise puhul oli väga keeruline Euroopa turismistrateegias on vaja uusi tuuli, eriti ajal, kui eh, turg on stagneerunud tänu kriisile ja praegu on meil vaja eh, vaadata, kuidas oleks võimalik ära kasutada Euroopa Liidu väliseid turge. näiteks kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal eh, võttis Euroopa vastu neli miljonit turisti lisaks väljaspoolt Euroopat. see teenis kümme miljardit eurot. Need on arvud, mida on esitanud lennuettevõtjad ja Euroopa on tõepoolest maailma kõige populaarsem turisti eh, sihtkoht, aga ärgem unustagem eh, konkurentsi maailma teistest osadest ja sellepärast me peame rohkem energiat panema sellesse strateegiasse, millega me saaksime tõmmata Euroopasse väljaspoolt Euroopat turiste, eriti nendest riikidest, mida me nimetame tõusvateks ähm, majandustest, kes on tegelikult juba täiesti kõrgele tasemele jõudnud, mõtleme siin kõigepealt BRIC riikidele. kõigepealt on vaja mõelda viisapoliitikale, siin on vaja suuremat reeglite eh, ühtlustamist Euroopa riikide vahel, eh, konsulaatide ja eh, siis saatkondade poolt on vaja ka lihtsustada viisarežiimi. nagu te teate, see on väga keeruline teema, sellepärast et see puudutab riikide julgeolekut aga me oleme näinud paljudel koosolekutel, mida me oleme pidanud turismifirmadega ja ka eh, riikidega rääkides, et tegelikult nähakse ohu vähenemist. Need viisadega on vaja tegeleda, on vaja eh, ühtset eh, lähenemist sellele ja praegu komisjon tegeleb viisaregulatsiooniga. ja ma arvan, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks sellega saadakse ka ühele poolele, aga hoidkem siis silm peal sellel, mida komisjon teeb. minu arvates oleks vaja vaadata pilootprojekte, eh, nende suurte, mis puudutavad just neid suuri rahvusvahelisi sündmusi, mida korraldatakse näiteks Milano kahe tuhande viieteistkümnenda aasta EXPO, aga ka eh, teised sündmused võivad eh, olla meeldivad just nimelt ärireisijatele ja siis igasugune bürokraatia on selle eh, takistuseks. meil on vaja uut tehnoloogiat, meil on vaja eh, lühendada järjekordi konsulaatide ja saatkondade ukse taga, aga loomulikult mitte mingil juhul ei tohi unustada eh, julgeolekut on juba toimunud teatud edasimine, komisjon tegeleb eriti Lõuna-Ameerikaga, aga on oluline ka see, et parlament oleks hõlmatud selles töös, et eh, turismi transpordikomisjon oleks kaasatud ja eh, sellepärast, et eh, tõepoolest väljaspoolt Euroopa Liitu tuleb siia kõrgetasemeline turism. Then... Äh, suur aitäh, härra Fidanza, alustame nüüd härra John Kessneriga, kes on turusuundade direktor ÜRO turismiorganisatsioonis ja äh, teil on ka vist PowerPointi ettekanne, te saate sõna viieks minutiks. ja oleks kena, kui te kõneajast kinni peaksite sorry. Yeah. There it is. Thank you very much. aitäh, aitäh võimaluse eest äh, täna siin sõna võtta mina esindan siin siis Maailma Turismiorganisatsiooni ja mitte kaubandusorganisatsiooni, nagu te oma sissejuhatavas sõnavõtus öeldakse, meie oleme ÜRO organ äh, ja meil on siis väga palju liikmesriike. ning enne, kui ma hakkan kõnelema viisarežiimi lihtsustamisest, tahaksin kõnelda natukene meie pikemaajalistest prognoosidest Äh, nagu te näete, aastaks kaks tuhat kolmkümmend turistide arv kasvab oluliselt kogu maailmas. me äh, arvame, et kuskil kolm koma kolm protsenti igal aastal äh, turism, turistide arv kasvab kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, nii et, et aastast kaks tuhat kolmkümmend on neid juba üks koma kaheksa miljardit. kasv toimub kõikides maailma piirkondades ja kõik maailma piirkonnad saavad turismist kasu aga just Aasia ja Vahemere ja äh, Aafrika regioonis on kasv kõige suurem niimoodi, mis puudutab siis äh, seda, kuhu, äh, kuhu turistid lähevad, siis nagu ma juba ütlesin, Aasia ja Vahemere piirkond. sealt tulevad siis tule, tulevikus põhiliselt turistid Äh, osaliselt me neid arenguid võime juba näha, siin te näete andmeid ajavahemikku kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kaksteist kohta juba ja siis enne, kui kriis üldse algas. Äh, te näete, äh, kui palju erinevad turud sellel perioodil rahvusvahelisele turismile kulutasid, nagu näete, kõige eesotsas on Hiina, järgneb Vene Föderatsioon, Brasiilia niisiis BRIC riigid on juba väga hästi esindatud, aga ka terve rida väiksemaid turge, äh, mis väga kiiresti arenevad, need kollasega märgitud on Aasias, sinisega märgitud Euroopas ja punased Ameerikas nüüd äh, viisarežiimi lihtsustamine. Äh, siin on väga oluline leida tasakaal. ning äh, tuleb minna kaugemale erinevatest poliitikavaldkondadest. Äh, see asi puudutab siseriiklikku julgeolekut, äh, samuti välispoliitikat. viisadel on väga oluline funktsioon julgeoleku, rändekontrolli, inimeste tegevuse ja viibimise piiramise osas, vastastikususe meetmete kohaldamise osas, aga viisa võib olla ka takistuseks ja äh, suuremal avatusel on samuti oma hüved, näiteks turismi jaoks, aga samuti äritegevuseks, kaubanduseks ja investeeringuteks, infrastruktuuri arenguks, äh, andekate inimeste ligimeelitamiseks ja kohapeal hoidmiseks, hariduse ja kultuurivahetuse ja samuti nii-öelda pehme diplomaatia jaoks. nii et, et kui mõelda sellele, kas äh, viisat on vaja, kas või mitte, siis tuleb kõiki neid erinevaid asju ka kaaluda Neid äh, on siin andmed äh, uurimuse kohta, mille tegime viisasüsteemi kohta kogu maailmas. hinda, hindasime siis, kui palju on neid inimesi, kes võivad siis äh, mõnesse riiki siseneda ilma viisata rohelised on väga avatud riigid, kollased on vahepeal ja sinised on need siis, mis on vähem avatud nagu me näeme, Euroopa on avatud teistele arenenud majandusega riikidele, tervele reale äh, areneva majandusega riikidele, aga siiski mitte väga paljudele äh, meie organisatsioon on äh, viimastel aastatel teinud koostööd partneritega ja teiste sidusrühmadega, et viisa lihtsustamise küsimust edendada me oleme koostanud siiamaani kolm raportit ning me oleme korraldanud ka terve rea kohtumisi, kus oleme siis vaadanud, milline on hetkeolukord ja oleme siis esitanud ka poliitilisi soovitusi. viisasüsteemi lihtsustamine loob võimalusi viies olulises valdkonnas. kui viisat nõutakse, siis Äh, tuleb parandada info edastamist. Äh, saab hõlbustada praeguseid protsesse, muuta neid võimalikult äh, lihtsateks. siin tuleb väga paljude asjadega arvustada, samuti võiks kohtlemisel vahet teha sõltuvalt sellest, kas tegemist on turistidega või ei e. E-viisa programmi võiks sisse viia ja samuti võiks sõlmida regionaalseid kokkuleppeid nagu ähm, ma ütlesin, me oleme teinud koostööd paljude organisatsioonidega, OECD-ga möödunud aastal. tõstatasime küsimuse ka G kahekümne raames ja esmakordselt G kakskümmend tõesti tunnistas, et reisimine ja turism aitab luua töökohti ja majanduslikku kasvu ning edendab arengut äh, ning äh, Nad otsustasid siis äh, pöörata rohkem tähelepanu siis turismile ja ka vaesuse vähe- äh, selle kontekstis. praegu äh, tegutseme ka OECD raames ning järgmisel aastal on meil plaanis ülemaailmne konverents sellel teemal, teeme koostööd väga paljude riikide rühmadega ning me oleme valmis tegema koostööd ka Euroopa institutsioonidega selleks, et seda teemat edasi arendada. Äh, nii palju siis sellest, mida tahtsin teile hetkel rääkida, suur tänu tähelepanu eest. aitäh, härra Kester. järgmisena proua Itsiar Palsa Urgujaga esimees ütleb, et ta loodab, et ta vähemalt osaliselt äh, sai nime hääldusele pihta ja ta esindab siis Baskimaa äh, valitsust. aitäh! nagu te ütlesite, äh, vastutan mina turismi eest Baskimaal ja tahaksin teile esitada mõned arvud äh, ja faktid. me asume siis Hispaania ja Prantsusmaa piiril, meil on kaks koma seitse miljonit inimest Äh, turism annab viis koma kuus protsenti meie SKT-st. Äh, ligemale tuhandeid töökohti on turismiga seotud. tegemist on väga olulise majandussektoriga, kus peamiselt tegutsevad VKE-d. meil käib aastas praegu kaks koma viis miljonit äh, turisti, kuuskümmend protsenti neist tuleb Hispaaniast, nelikümmend protsenti välismaalt. meie oleme Äh, leidnud, et turism on majanduskasvu edendaja. Äh, seitsekümmend viis protsenti äh, rahvastikust siis on turismist huvitatud. Estamos hablando de que en 2020 se esperan 1600... Niisiis, ma arvan, et kahe tuhande viiekümnendal aastal on Äh, turistide arv jõuab juba miljardini ja ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cómo estamos trabajando desde... see kõik puudutab meie konkurentsivõimet ja meie töötame tõesti selle nimel, et meist saaks turisti, turismi sihtkoht väga tähtis on, et me analüüsiksime oma turgu, tegemist on tuhandeaastase kultuuriga, aga teiselt poolt me oleme kaasaegsed ja avangardselt. Bilbao, San Sebastian on meie magnetid ja kõik, kes otsivad uut reisi sihtkohta, leiavad, et Baskimaa on väga atraktiivne peale selle üritasime me ka defineerida uusi turiste. nii et millises valdkondades teeme me tööd, me otsime neid, kes otsivad alternatiivseid sihtkohti, kellel on erilised ootused turismi osas ja kellel on juba tegelikult päris palju kogemusi. me soovime olla erilised, me soovime ennast eristada teistest ja teeme seda oma kultuuri kaudu me soovime eelkõige olla esirinnas uute tehnoloogiate osas, mis puudutavad informatsiooni, teenuseid ja ka äh, seda nõndanimetatud turu intelligentsust. meil on internetipõhine reisi sihtkohtade äh, jälgimine, me vaatame täpselt, kust tulevad turistid meile ja kuhu nad lähevad, mida nad täpselt külastavad. meil on ka liikuvuse platvorm, kus on täpselt analüüsitud erinevad turistide vood ja nende liikumine. me oleme saanud piisavalt palju informatsiooni. peale selle on meil ka hinnad dünaamiliselt kujundatud me üritame võimal-, me üritame olla ka soodus sihtkoht seepärast soovime ka täpselt teada, kust inimesed tulevad, kuhu nad lähevad, millised on nende ootused ja soovid. ja see kõik, see informatsioon läheb siis Baskimaa turismiplatvormi. seal see informatsioon äh, salvestatakse ja meie analüüsime siis seda informatsiooni. nüüd uued tehnoloogiad ja informatsioon turistidele me oleme loonud internetiportaali, meil on erinevad äh, rakendused mobiilsetele seadmetele, selleks, et turistid saaksid teada, mis on viie kilomeetri raadiuses nende seisukohast, kus on head söögikohad, milliseid muuseume tasub külastada ja nii edasi. ja siis veel ka see informeeritud äh, rahvusvaheline äh, ise omal käel reisiv turist, kellel on kõrged ootused, kes ei soovi paketireise teha. ka need on meie sihikul ja nende kaudu üritame me ka oma konkurentsivõimet suurendada. me teeme väga palju tööd ka kvaliteedi parandamise nimel. mis puudutab reisi sihtkohti, siis me oleme välja töötanud kvaliteeditähised ja peale selle üritame me võimalikult palju ka toetada majutusasutusi, kes, mis lähtuvad meie kohalikust kultuurist ja seda tutvustavad. me üritame ka erinevaid turismitooteid mitmekesistada peale selle üritame me ka oma liikmete konkurentsivõimet parandada uute väljakutsete pärast. turism on väga tähtis majanduse jaoks ja institutsioonide vaheline koostöö on turismi edasiarendamisel väga tähtis. meie suureks eesmärgiks on otse loomulikuks vallutada maailm kõik need turistid, kes liiguvad palju ringi kogu maailmas. meil on väga palju Hispaania turiste, aga me soovime ka rohkem turiste välismaalt. ja nüüd saab sõna härra Rodolf de Luz Korsvaarem, see, kes esitab Euroopa Nostrat ja Euroopa Ajaloomajade Assotsiatsiooni. palun, teil on sõna suur aitäh, ma arvan, et on väga äh, oluline, et ma kõnelen prantsuse keeles, sellepärast et see on üks väga ilus keel, ei maksa seda unustada ja minu arvates on väga oluline teie jaoks, kodanike jaoks ja selle kõigi jaoks, et Euroopa Nostra on täna siin, aitäh, et meid siia kutsusite niisiis, mina esindan Euroopa Nostrat, see on üle-euroopaline föderatsioon, mis tegeleb kultuuripärandiga. niisiis äh, me korraldame terveid rida üritusi selleks, et kaitsta ja tutvustada Euroopa kultuuripärandit ja e, osaleme siis aktiivselt e, ka European Heritage Associationi e, töös. tegemist on siis jällegi organisatsiooniga, mis tutvustab ja edendab kultuuripärandit. me viitame Euroopa Liidu art-, aluslepingute artikli kolm korda kolm, eh, kus on kirjas, et eh, Euroopa Liit austab oma rikast kultuuripärandit ja keelelist mitmekesisust ja hoolitseb selle eest, et Euroopa kultuuripärandit tõesti kaitstakse. muide, mina olen ka Euroopa Ajaloomajade Assotsiatsiooni eh, president. turism on meie jaoks väga oluline Äh, väga oluline on ka turismi kultuuriline aspekt ja ka selle keskkonnakaitse aspekt. kultuuripärandi ja, lo ja loodusliku pärandi kaitse on väga oluline. Äh, see pärand on asendamatu, see on väga oluline, et kui turism oleks jätkusuutlik ja selleks, et me suudaksime ligi meelitada uusi turismi äh, Äh, turist, ligemale viiskümmend protsenti Euroopa turismist on just nimelt seotud loodusliku ja kultuuripärandiga, aga on selline äh, erinevus äh, selle vahel, kuidas meelitada ligi uusi turiste ja samas hoida ja säilitada neid kultuuripärandipaiku, kultuurimonumente, mis selle turismi keskmes on kui lubate, siis tooksin ühe näite linnast, mida me kõik tunneme. ja see on Veneetsia. tegemist on linnaga, kus on väga palju probleeme eh, kultuuripärandi säilitamisega. aasta lõpus eh, kasvas seal tohutult turistide hulk eh, sealhulgas siis ka niimoodi selliseid ühepäevaturiste ja, ja, ja kruiisituriste, kes tulid Veneetsia sadamasse ja see ähm, mõjus väga rängalt linnale ja mõjutas oluliselt ka nende elukvaliteeti, kes äh, seal linnas elavad ja samuti ka turistide enda elukvaliteeti äh, Vene-, Veneetsia vajab kiiresti äh, tegevuskava, mida, kuidas nende turisti, turismivoogudega toime tulla ja, ja vähendada selle turismi negatiivset mõju linnale, sealhulgas ka mõju keskkonnale, näiteks seda, mida tekitavad kruiisilaevad. toon ühe näite kahe tuhande kuuendal aastal äh, tuli sinna kakssada kuus suurt laeva. Äh, äh, praeguseks juba käib neid laevu üle tuhande, samuti on oluliselt kasvanud turistide arv ja tegemist, ja mis puudutab neid laevu, siis on tegemist laevadega, millel on tõesti väga suur tonnaaž, tegu on suurte laevadega. Eh, nii et, et väga oluline on vaja siis sellist kava, mis kaitseks eh, Veneetsiat, eh, võimaldaks seal jätkusuutlikult turismi arendada niisiis, me peame edendama kultuurilist turismi ja kaitsma nii looduspärandit kui kultuuripärandit niisiis, meil on vaja leida optimaalne piir selles valdkonnas. me peame rõhutama, et äh, turismil on tõesti majanduslik väärtus, kultuuripärand äh, on selline mittetulunduslik sektor, mis ometigi toob kaasa ka väga suuri tulusid. Äh, selle, see on kasulik Euroopa turismile, aga samas ei pöörata sellele piisavalt tähelepanu me peaksime võib-olla äh, kaaluma näiteks maksu, maksumeetmeid selle probleemi lahendamiseks, selleks et tagada kultuuripärandi tõhus äh, kaitsmine, niimoodi saavutame tõelise jätkusuutliku kultuuriturismi äh, ja saame vält-, lahendada kõik probleemid, mis meie ees on, me peame tegema koostööd avaliku sektori organid, turismiorganid ning kultuuripärandi kaitsega tegelevad organid eh, selleks, et eh, koonduda ühiste huvide ümber, eh, edendada turismi ja kultuuripärandit. enne kui ma lõpetan, tahaksin viidata mõningatele punktidele, mis on olulised Äh, ning aitavad tagada kultuuripärandi säilimise ja turismi arengu. Äh, kõigepealt äh, tuleb säilitada uusi kultuuripärandi vorme, lõku, lõhutud, kahjustatud kultuurimonumente taastada. kutsun teid üles vaatama näiteks äh, mida meie oleme teinud selles vallas, meil on siin ajakiri, mille meie Euroopa Nostra on välja andnud, väga ilus ajakiri ja muide tasuta. Äh, samuti tuleks paremini kasutada massimeediat ja sotsiaalmeediat, tuleb levitada ja digitaliseerida informatsiooni kultuuripärandi kohta, tuleb edendada kohalikku turismi, kaasata kohalikke kogukondi, need on väga olulised Äh, äh, ja tuleb pöörata rohkem tähelepanu haridusele ja, ja Äh, sellele, et inimesed paremini mõistaksid ja austaksid kultuuripärandit ja samuti tuleb äh, edendada uuenduslikke lähenemisi, äh, kõiki neid meetmeid, mis aitavad säilitada kultuuripärandit muuseumites, linnades, maapiirkondades, tuleb tugevdada ja säilitada kogu pärandit ja teha see samas kättesaadavaks kõigile läbi konkreetsete poliitikate, rajatiste, sealhulgas ka läbi ühiskondliku transpordi ning edendada ja soodustada erinevaid Euroopa algatusi, mis meil turismi ja kultuuripärandi valdkonnas on, nagu näiteks Euroopa teed, Euroopa kultuuripealinnad, äh, äh, Euroopa kultuuripärandi märgistused. Äh, aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta ja ma loodan, et ma ei ületanud viie minuti piiri. aitäh ja nüüd härra Armando Brancini kes on Euroopa Kultuuri- ja Loomingulise Liidu äh, tegevjuht, palun. tänu, et te mind kutsusite sellele koosolekule. E, Euroopa Kultuuri- ja Loometeaduste Allianss esindab neljasadat Euroopa ettevõtet, e, mis on siis e, turu paremas osas see puudutab eh, juveelitooteid, kosmeetikat, igasugust nahatooteid, moodi, eh, disaini, eh, autosid, jahte, kodumasinaid, alkohoolseid jooke ja nii edasi. meil on kogemused jaekaubanduses ühtekokku need nelisada Euroopa ettevõtet möödunud aastal nende käive oli rohkem kui viissada kümme miljardit eurot, see on väga suur protsent Euroopa SKT-st. kasv viimasel kahel aastal on olnud väga suur. luksuskaupade eh, sektor eh, aitab kaasa Euroopa majanduse tervisele üleüldse, tööhõivele ja konkurentsivõimele. Euroopal on rohkem kui seitsekümmend protsenti maailma äh, turust selles sektoris ja selles äh, sektoris töötab rohkem kui miljon inimest ja äh, kuussada kuuskümmend tuhat äh, inimest selles, nende osast kuuluvad eh, väikeste keskmise suurusega ettevõtetesse. Eh, rohkem kui seitsekümmend protsenti eh, kaupadest eksporditakse ja see tähendab seda, et, et teenitakse väga kõvasti Euroopa majanduse jaoks. sekt-, sektor maksab rohkem kui sada miljonit maksutulu. finantsministrid eh, ütlesid, et, eh, et eksportmaksud ja eh, isiklik, inimeste poolt makstud maksud on väga kõrged. see on üks põhi, põhitõukur Euroopa turismis luksuskaubad, mida Euroopas toodetakse, ostetakse ära just turistide poolt, nelikümmend protsenti ostetakse Itaaliasse, luksuskaubad moodustavad kuuskümmend protsenti ostudest eh, Prantsusmaal, kolmkümmend protsenti Hispaanias ja nii edasi ning eh, tax-free kaubanduse väärtus on rohkem kui kolmkümmend miljardit eurot. siin Äh, on äh, mõeldud just nimelt neid kaupu, mida turist saab kaasa võtta, panna endal selga või panna oma pagasisse. ja mm, äh, tax-free kaubandus hõlmab ka luksusautosid, luksusjahte, aga neid muidugi kaupa kaasa võtta ei saa kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kasvas luksuskaupade turg kõikides e, Euroopa riikides ja põhiliselt e, tänu hiinlastele kakskümmend neli protsenti, kakskümmend protsenti andsid seal oma panuse venelased ja e, neli protsenti USA kodanikud ostud on suurenenud just eh, väga oluliselt eh, venelaste, hiinlaste, brasiillaste puhul. Euroopa kodanikud tunnetavad, et nende luksuskaupade tööstus on nagu saadikuks, oma kultuuri saadikuks teistesse maadesse. Eh, siin toodetakse oiva kaupu Saksamaal, eh, Ühendkuningriigis, eh, Prantsusmaal, Hispaanias läbi viidud uurimus näitab, et et oluline on eh, ekspertiis selles mm, valdkonnas, seda ütlesid seitsekümmend kuus protsenti vastanuist ja see on väga oluline ka selleks, et käsitööoskused säiliksid, seda tõid välja rohkem kui seitsekümmend protsenti vastanuist. Euroopa Parlament ja komisjon eh, eh, tegelevad eh, turismiga, oluline, et nad tegeleksid ka viisarežiimi lihtsustamisega, see on äärmiseks oluliseks elemendiks, seda on rõhutanud ka eelkõnelejad ning ma olen nendega täiesti nõus, viisarežiimi lihtsustamine äh, äh, aitaks parandada Euroopa Liidus, äh, Euroopa Liidu riikides turule juurdepääsu. see aitab kaasa vabakaubandusele, konkurentsile ning me tõepoolest tervitame Euroopa Komisjoni otsust alustada läbirääkimisi USA-ga Eh, India ja Brasiiliaga ning me tõepoolest loodame, et nendega jõutakse ka lõpule, aitäh! Eh, suur tänu, härra Brancini ja järgmisena härra Greenfield, eh, kes siis esindab reisikorraldajate assotsiatsiooni. suur tänu, et te mind siia täna kutsusite, mul on tõepoolest väga hea meel teie ees esineda viis eh, põhipunkti, mis puudutavad uusi turistide vooge, eh, siin nad on olemas. Eh, kõigepealt me peaksime tegema vahet erinevate turgude vahel. me oleme kõik kuulnud seda akronüümi BRICS aga kui me möödunud aastal korraldasime Londonis terve seeria seminare Eh, kus esinesid eh, eh, väga tuntud inimesed ka näiteks BBC-st, siis selgus, et see BRICS ei tähenda kõik ühte ja sedasama asja ja väga hea, et sellest ka praegusel hetkel juttu tuli. kui me vaatame igat turgu, siis me näeme, et asi on väga keeruline, me peame vaatama, kuidas inimesed ostavad reise, millal nad reisivad, kuhu nad reisivad, näiteks Hispaania või Brasiilia on siin heaks näiteks kuidas nad eh, reisivad, kas eh, gruppides indivi-, eh, individuaalselt või perekonnaga, mida nad tahavad teha ja kuidas nad raha kulutavad ning pilt muutub väga keeruliseks, kuid see aitab paremini mõistma, kuidas turg tund-, kuidas turg töötab, mida paremini te saate aru turu funktsioneerimisest, sellest maast, kus inimesed tulevad, siis Eh, siis ehm, seda edukamalt läheb teie turg ja praegusel hetkel näiteks indialaste jaoks pärast eh, filme, mis tehti eh, ühe kuulsa režissööri eh, pulmareisi, on muutunud India Ühendkuningriigi järel Šveits teiseks turismidestinatsiooniks, nii et, et oluline on see, mida nad söövad, mida nad näevad nüüd ärge unustage oma sissetöötatud turge. BRICS riigid loomulikult pakuvad palju võimalusi, aga Jaapan, Kanada, Kanada ja USA on siiski kõige olulisemad turismiturud, teised turud jõuavad järele, aga viimane statistika, mida ma nägin, ikkagi eh, näitab seda, et reisikülastajate arvu poolest USA ületab BRIC riike. Jaapan on väga oluline eh, loomulikult Jaapanis Ehm, on, ehm, on toimunud eh, rasked sündmused, näiteks kõik need, eh, need eh, tragöödiad, mis paari aasta tagasi tulid ja see tundub varjutavat Hiina turgu, aga tegelikult jaapanlased armastavad reisida välismaal. nüüd number kolm asi, mille peale me peame mõtlema, on ikkagi viisad, viisad, viisad. Need puudutavad loomulikult tõusvaid turge, aga ma tean, et kahe tuhande kümnenda aasta eh, viisaraportis toodi välja, eh, millised on inimeste kogemused viisadega, kas need on eh, takistuseks nendele kui palju viisasid heaks kiidetakse, kui palju tagasi saadetakse ja mulle tundub, et turismi osas eh, kuus protsenti viisasid lükatakse tagasi Schengeni tsoonis üheksakümmend kuus protsenti eh, kiideti heaks, aga Äh, India ja eh, India ja Hiina osas olid numbrid kakskümmend üks protsenti, kakskümmend viis protsenti, nii et, et äh, te peaksite seda mõtlema ja, aga see protsent oli veel suurem Ühendkuningriigis. nii et, et Schengeni võimu esindajad ja ka eh, Äh, Ühendkuningriigi võimumehed peaksid väga äh, tõsiselt mõtlema äh, viisade osas, mida ette võtta ja minge loodame, et tõesti viisade töötleme, töötlemine pareneb, paraneb ning Schengeni võimumehed töötavad ka väga selle nimel, et ähm, harmoneerida, ühtlustada süsteeme aga tegelikult ikkagi eh, pikk tee on veel minna, ärge tehke endale illusioone. nüüd number neli. Eh, tähendab, mina ei armasta eriti rääkida eh, sellest pakettreisimise direktiivist, aga põhimõtteliselt need ideed, mis seal on, on väga hea. kui nendel on olemas oma marginaalid ette nähtud, see on väga hea see tähendab, et ikkagi reisijate eest hoolitsetakse ja aga tegelikult olukord on praegusel selline, et me kaotame ekspordi osas sellepärast, et e, ettevõtted e, lähevad rohkem offshore e, regioonidesse. oleks vaja ikkagi paremat, paremaid konkurentsitingimusi ja komisjon lihtsalt eh, ei saa kõrvale vaadata sellest, kuivõrd hästi eh, online sektoris eh, asjad lähevad. tähendab, me peame ikkagi mõtlema ekspordile, mitte ainult impordile. ning üks asi, mida me sel aastal teeme ja teeme ka tulevikus on see, et me oleme hakanud töötama eh, reisijate harimise kallal. Eh, tähendab, hariduse nimel reisimine on minu arvates eh, tulevik reisimisest, nii et vaadake, kuidas USA tudengid löövad särama, kui nad tulevad oma esimesele mm, reisile Eh, Euroopasse, nad lähevad tagasi, ütlevad, et nad õppisid Euroopas terve semestri, nad tulevad, nad tulevad ikka ja jälle tagasi, nii et, et eh, tulevik eh, reisimise jaoks on just nimelt hariduse nimel reisimine ja me peame selle nimel töötama. suur tänu! suur tänu! härra Greenfield, te vist nautisite seda kohvi, mida siin serveeriti. jah, ma jõin liiga palju, ütleb härra Greenfield ja nüüd äh, proua Valeri Fantose. Fantotsi, Fantotsi, Fantotsi, äh, Fantotsi, Fantotsi, ütleb äh, kõneleja. hästi ma arvan, et Itaalias, itaallastel on lihtsam seda nime Äh, välja hääldada ja meil on ka üks kuulus näitleja, kellel on sama perekonnanimi. suur tänu äh, kutse eest siia, mina töötan Federo Turismos, tegemist on Riikliku Turismiettevõtete Liiduga. ja meie liikmete hulka kuuluvad äh, kõik äh, turismiettevõtted, Ehm, mitte ainult need ettevõtted, mis väga tihedalt äh, turismis tegevad, on nagu näiteks hotellid äh, ja giidid, äh, vaid meie hulka kuuluvad ka muuseumid, bussiettevõtted, autorendifirmad, ürituste korraldajad nii et eh, meil on tõesti väga priviligeeritud, eh, priviligeeritud partnerid, sest me üritame turismi eh, üleüldiselt esindada kõikides tema nüanssides. meil on väga hea koostöö Itaalia valitsusega ja juba pikka aega üritame me toetada Eh, turistide ligimeelitamise poliitikat. Te teate, et Itaalia on riik, kuhu tulevad väga paljud äh, turistid, WTO statistikas oleme me viiendal kohal, aga sellegipoolest võime me veel väga palju ära teha, mõeldes sellele, mida meil kõike on turistidele pakkuda. ma tahtsin äh, tulla tagasi selle juurde, mida eelnevalt öeldi, nimelt äh, viisaküsimus tegemist on meie jaoks väga tähtsa küsimusega. selleks, et äh, viisat saada, äh, kulub tihti väga kaua aega. ja tihti on tegemist äh, väga pikkade bürokraatlike menetlustega, mis on ka väga kallid. ja sellepärast on tegemist tõelise pudelikaelaga, kitsikohaga selleks, et Äh, vas-, et tervitada turiste nendest riikidest, mis maailmas üha tähtsamaks muutuvad. üheks kõige tähtsamaks eesmärgiks on meil see, et me võitleme, et ka praeguse valitsuse ajal, me küll ei tea, kui kaua see valitsus püsima jääb, aga me loodame, et see valitsus saab siiski midagi ette võtta. me üritame Eh, luua platvormi, sellise ettepaneku oleme me vähemalt teinud, eh, me soovime platvormi, mille kaudu meil oleks võimalik eh, internetis väljastada viisa ehk siis selline online viisa. ja tähtis ei ole mitte see, et saadakse viisa kui selline, vaid tegemist peaks olema elektroonilise portfelliga. ehk et turist ei saa mitte ainult viisat, vaid saab juba pileteid, äh, bussi, rongipileteid osta, muuseumipileteid osta, ehk et oleks võimalik saada kõike, mida on vaja, selleks, et äh, saada ka hiljem äh, maksutagatisi ja et äh, tal oleks võimalik ka näiteks oma ostud äh, saata tagasi koduriiki. ehk et äh, tegemist on platvormiga, ähm, millele me oleme leidnud ka päris korralikult finantsvahendeid. me oleme mõelnud, et äkki mõni pank võiks siin toetada seda tegevust ja ka post, Itaalia post. mis puudutab äh, elamislubasid siis eh, Itaalias, Itaalia post väljastab neid, nii et tegelikult Itaalia postil on juba sellealaseid kogemusi. me oleme mõelnud, eh, et meil õnnestub see eesmärk täita ka sellepärast, et eh, selline platvorm oleks tähtsaks meetmeks säilitada suhe turistidega ka pärast nende turismireisi et me julgustaksime turiste uuesti tagasi tulema. ma, ja me tõesti loodame, et selle portaali kaudu on neil lihtsam ka tagasi tulla. suur tänu! aitäh! järgmisena saab sõna komisjoni esindaja Pedro Ortun Silvan. Teil on viis minutit, palun. ja võib-olla te tahate ka viisadest rääkida, mina ei oska sellele küsimusele vastata. aitäh, tere hommikust kõigile. aitäh Transpordikomisjonile ja ka härra Fidansale selle algatuse eest. Äh, selline kohtumine äh, korraldada Äh, pärast seda, kui Euroopa äh, Parlamendi turismi rakkerühm kokku kutsuti ja ma loodan, et see info, mille ma teile täna edastan, on kasulik. samuti tahaksin äh, tänada eelkõnelejaid ja ma märkasin, et meil on üsna ühised seisukohad, meil on ühine eesmärk edendada turismipoliitikat. me üritame säilitada olukorda, kus Euroopa on turismi peamine sihtpunkt me tahame, et see oleks mitmekesine, jätkusuutlik ja, ja et meie turismitoode oleks tõesti kõrgekvaliteediline. ning eh, seega ma arvan, et eh, meie eesmärgid on kõigil väga sarnased. Eh, me oleme üksmeelega, kuidas selle eesmärgini jõuda. me üritame kõigepealt nõudlust suurendada Äh, teeme seda kahes peamises valdkonnas. tahame muuta turismivooge liikmesriikide vahel Euroopa Liidu sees. keskendume näiteks äh, vanematele inimestele, samuti noortele ja peredele. ja just sellistel perioodidel, kus äh, see turismi kõrghooaeg on läbi me oleme rakendanud väga palju meetmeid, ma ei hakka nendest kõigest rääkima, ka Lipso projekt näiteks. Äh, samuti äh, asepresident Tajani äh, ütles, et me tuleme välja uue algatusega, mis on suunatud just nimelt pensioniealistele, et edendada siis äh, Äh, nende turismi nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopat. ja seda just nimelt äh, siis väljaspool turismi kõrghooaega. Äh, just tulime välja uurimusega, mis on suunatud liikmesriikidele ja ka pensionäride assotsiatsioonidele. oleme palunud, et nemad räägiksid oma algatustest ja tahaksime, et nad mõtleksid sellele kuidas need kogemused, mis neil on, kuidas neid saaks kasutada selleks, et edendada äh, ja välja töötada Euroopa äh, koordinatsioonimehhanism sellise turismi soodustamiseks Euroopa Liidus ja miks mitte ka mõnedes kolmandates riikides. me oleme hakanud juba tegema koostööd äh, Brasiiliaga, võib-olla ka tulevikus Hiinaga. nii et, et see oleks üks positiivne lähenemine. Äh, seda teemat käsitletakse ka Vilniuses toimuvatel ministrite mitteametlikul kohtumisel seitsmeteistkümnendal oktoobril äh, ja viiendal detsembril hindame selle uuringu tulemusi siin Brüsselis ja üritame välja tulla ka siis konkreetsete ettepanekutega, mida teha, kuidas luua selline koordineerimismehhanism Euroopa tasandil ja seda järgmisel kevadel. ja võib-olla ka mõnede kolmandate riikide jaoks. me oleme meil on käimas ka reklaamikampaania valmis Euroopa jaoks. Äh, selle kohta võite lugeda täpsemalt meie veebilehelt. teeme koostööd äh, ka äh, siis variorganisatsiooniga või katusorganisatsiooniga, mis hõlmab kõiki Euroopa turismiettevõtjaid. kaheteistkümnendal veebruaril järgmisel aastal toimub siis konverents, kus me tutvustame ka eh, neid eh, koostöö esimesi tulemusi. meil on kaasrahastamise kokkulepe nendega, et me eh, ajakohastame siis Visit Europe portaali. räägime seal täpsemalt erinevatest turismitoodetest ja samuti oma kahepoolses koostöös paljude riikidega, näiteks Hiinaga, Venemaaga, Brasiiliaga äh, oleme neid asju edendanud. asepresident äh, Tajani on äh, kohtunud nende riikide turismisektorite esindajatega ning meil on tõesti käimas väga keeruline ja väga kompleksne koostöö liikmesriikide ja naaberriikidega aga võib-olla ähm, mõne, mõnedes valdkondades pole poliitiline olukord veel piisavalt küps, et me saaksime edasi liikuda. Äh, nüüd tahaksime pakkuda siis selliseid üle-euroopalisi turismitooteid. oleme suurendanud siis jätkusuutlike sihtkohtade hunda, meil on ettevalmistavad äh, meetmed selles valdkonnas, oleme kaasrahastanud äh, koos Euroopa Nõukoguga äh, kolme koostöölepingut selleks, et täiel määral ära kasutada Euroopa kultuuriteede turismipotentsiaali ja äh, veebruaris kahekümne viiendal veebruaril siis käsitletakse seda teemat ka Strasbourgis meil on ka koostöö uute turismiprojektide edendamiseks ning samuti oleme käivitanud väga edukalt kaks äh, pakkumist jätkusuutlikeks turismitoodeteks. oleme üritanud siis parandada nii Euroopa turismiteenuste äh, jätkusuutlikkust kui ka kvaliteeti Äh, järgmisel aastal Milanos, veebruaris tutvustame neid lähemalt ning teeme tööd ka selleks, et Euroopa äh, tööjõu, äh, turismisektori töö, töötajate oskusi parandada, eriti nende keeleoskusi ja arvutikasutusoskusi ja samuti edendame siis mm, jätkusuutlikku turismi, et oleks tasa, tasakaal siis majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonna aspektide vahel ning lõpetuseks äh, viisasüsteemi lihtsustamine. Äh, see ei ole küll väga kerge. Äh, meil ei ole kolleegidega Home peadirektoraadist väga kerge koostööd teha. aga me oleme saavutanud teatud kokkuleppeid juba komisjoni tasandil ning me valmistame ette seda äh, viisaeeskirjade läbivaatamist, millest raportöör rääkis. Äh, tuleme välja nii õigusloomealaste meetmetega kui ka mitteõigusloomealaste meetmetega, mis on suunatud siis äh, viisa saamise lihtsustamisele nendele, kes, inimestele, kes reisivad väga tihti, samuti turistidele ja samuti tahame hõlbustada viisade andmist ka inimestele, kes reisivad esmakordselt me loodame, et need uued reeglid rakendatakse ellu tõesti kõikide liikmesriikide poolt äh, ühetaoliselt äh, ja äh, me tõesti kutsume liikmesriike üles seda, neid viisaeeskirju niimoodi rakendama ja me tahame siis siia, sinna, nendesse eeskirjadesse viia sisse muutusi, mis puudutavad nii sagedasi reisijaid kui ka siis esmakordseid reisijaid. ning loomulikult arustatakse viisaküsimust ka seitsmeteistkümnendal oktoobril Vilniuses ministrite kohtumisel Äh, neljandal novembril Londonis ning viisa teema äh, on päevakorral ka kaheksandal novembril Roomas toimuval konverentsil, nii et, et see tähendab, et me tegeleme tõesti selle teemaga ning äh, ma pean hakkama oma ettekannet lõpetama, sest ma näen, et esimees sirutas kätt juba haamri poole. niisiis, ma olen valmis vastama rohkematele küsimustele, kui teil neid on. aitäh aitäh, lugupeetud saadikud, kes soovivad sõna saada, kes soovivad sõna, härra De Grandes, proua Foster, proua Bilbao, härra Danton, proua Flasto, härra Ugias niisiis, loen ette veel kord, kes kirjas on. Faustus de Grandes, Tarnellis, Bilbao, Danton, Flasto, Ugias, Esteras. kümme kõneso-, kõnelejat kui te suudaksite nüüd oma sõnavõttudes piirduda kahe minutiga ja et tõesti esitaksite küsimusi, sest tegemist on küsimuse ja vastuste vooruga, mitte suurte turismiteemaliste sõnavõttude perioodiga. nii et, et olge kenad, esitage küsimusi, kaks minutit ja proua Foster kõigepealt. aitäh ja suur aitäh tänastele esinejatele mul on väga hea meel, et täna siin olete, mina olen kakskümmend viis aastat töötanud lennundussektoris eh, ja neli aastat olen ka turismialas tegelenud. minu arvates eh, on eh, turismisektoris saanud justkui omamoodi vaeslaps siin liikmesriikides, mõned väga vähestes riikides on turismiministeerium minu arvates on äh, turism väga paljude sektoriga, sektoritega seotud, äh, nii et, et see on äh, äh, oluline äh, tänased ettepanekud olid tõesti väga huvitavad, aga tahaksin kõnelda viisadest. ma ei tea, kas kellelgi on vastus sellele küsimusele, minul ei ole. meie probleem on need pehmed piirid, mis meil siin Euroopa Liidus on. meil on väga suured probleemid ebaseadusliku rändega. jah, ühelt poolt tõesti jah, loomulikult äh, me soovime, et viisataotlusi vaadatakse väga hästi läbi ja me tahame ju turismist tulenevaid tulusid, aga kuidas leida lahendus probleemile, sest lahendus peab olema palju laiem. me peame jõuliselt jõustama seda, mis meil on, neid seadusi, aga äh, paljudes liikmesriikides seda ei tehta ja Schengeni süsteem muudab asja veelgi keerulisemaks. nii et, et see on esimene asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida mulle äh, meeldis see, mida üks kolleeg rääkis ajaloomajadest, me ajaloolistest hoonetest, meil on neid Ühendkuningriigides väga palju. ja just turismi pärast paljud neist veel äh, alles ongi, sest turismist tulenev raha on äh, suutnud neid hooneid säilitada ma olen nõus seda, sellega, et turismi tuleb suunata, sest me kas soovime jõulist turismisektorit, mida tuleb korralikult juhtida, aga me peame suhtuma ettevaatlikult sellesse, kui me räägime selle piiramisest, kui me räägime kultuuripärandist. niisiis, mul oleks veel väga palju muid asju, aga igatahes tahaksin oma fraktsiooni nimel tänada teid, et te täna siia tulid, härra De Grandes Sí, gracias, señor presidente. Voy a ser breve, como su señoría pide. jah, suur tänu, härra esimees, mina teen ka lühidalt. nii nagu te palusite. kõigepealt äh, suur tänu kõigile äh, külalistele, kes äh, nii tähtsa küsimuse nagu turism erinevaid tähtsaid nüansse siin välja tõid siin öeldi, et probleeme on sellega, et äh, turism on väga, äh, vägagi hooajaline sektor, aga on ka teisi äh, turismile iseloomulikke nüansse. kõigepealt tahaksin eriti tänada siin ja tervitada siin Baskimaa esindajat. enne suvepuhkust oli mul võimalus osaleda ühel üritusel Hispaanias ja sellel üritusel oli esindatud ka Baskimaa, mis on ju autonoomia staatusega piirkond Hispaanias, aga siiski osa Hispaaniast. ja tahaksin äh, neid õnnitleda, sellepärast et harmoniseerimine on lepinguga keelatud, kuid turismile tuleks harmoniseerimine kasuks meil on vaja suuremat konkurentsivõimet. Baskimaa on vana piirkond, seal on palju atraktiivseid äh, sihtkohti, loodus on imeilus ja kes on seal ühe korra käinud, see ei unustada seda reisi mitte kunagi. kultuur mängib seal tähtsat rolli ja me võiksime tõesti kõiki neid aspekte kasutada selleks, et turismimagneteid paremini välja tuua. aga nüüd siiski keskse teema juurde tagasi. võib ju tõesti olla nii, et me kõik soovime turismi toetada, tugevdada, aga me ei tohi ära Äh, unustada ka erinevaid julgeolekuküsimusi, mis on seotud ka Schengeni piirkonnaga. Hispaania valitsus äh, sõlmis just äh, kaubanduslepingu Peruga ja Peru kodanikud võivad nüüd tulla Euroopa Liitu ilma probleemideta. härra Danielis järgmisena, palun suur tänu, suur tänu kõigile külalistele. mina teen ka hästi lühidalt ja ma ei hakkaksingi pikalt rääkima viisadest. ei ole juhus ju see, et kõik mainisite viisat kui põhiprobleemi mina arvan, et äh, mõistlik oleks sisse viia elektroonilised viisad selle erinevates vormides, mida peaks olema siis võimalik ka mitu korda kasutada või siis peaksid meil olema ka elektroonilised grupiviisad. igal juhul oli väga huvitav kõik see, mida me külalistelt viisa kohta kuulsime. selleks, et Euroopa turismi konkurentsivõimelisemaks muuta, on meil vaja arvestada ka reisijate õigustega ja neid tugevdada. ma arvan, et meie külalised on nõus sellega, et äh, turistide jaoks on tähtis see, et meil oleksid äh, ühtsed reeglid äh, ka turistide ja reisijate õiguste osas. peale selle tuleb äh, äh, koolitusvõimalusi parandada turismisektoris kõikide nende jaoks, kes selles sektoris töötavad äh, see aitaks ka Euroopa turismi mainet suurendada. siis tehti ettepanek, et me peaksime koostama raporti selle nii-öelda sinise kasvu kohta, ehk me räägime siis turismi tõusust äh, rannikualadel ja kruiisilaevadel ja me näeme, et kruiisilaevad Vahemere piirkonnas, eriti Vahemerel, ei ole praegu kõiki võimalusi ära kasutanud, kui me võrdleme võimalusi Kaug-Ida ja Kariibi merega, siis me tegelikult oleme veel lapsekingades. nii et kruiisireiside sektorit võiks tugevdada ja väga palju võiks siin ära teha, kui me koostaksime uusi programme selleks, et reisijatel oleks võimalik kogemusi koguda ka selles valdkonnas ja võib-olla meil oleks võimalik siis neid kuidagi rohkem ka siduda nende kohtadega, mida nad külastavad. see toetaks kohalikku elu äh, Vahemere rannikul ja kindlasti parandaks see ka kvaliteeti kruiisilaevadel. meil oleks tõesti võimalik ka paremini organiseerida turismivoogusid sadamates Sí, gracias, presidente. Agradecer a todos los ponentes la exposición y también al señor. suur tänu, ütleb proua Bilbao Barandika äh,. suur tänu ka härra Fidantsale tema jõupingutuste eest äh, turismisektoris Euroopa Liidus. mul oleks küsimus komisjoni esindajale. Teie rääkisite tehtud töödest ja tehtavast tööst äh, selleks, et äh, turismivoogusid äh, ja parandada. Te rääkisite siin noortest, kultuurireisijatest ja nii edasi. kas te olete mõelnud ka selle peale, et äh, võiks tegeleda ka puuetega inimestega, sest seal peitub väga suur võimalus. me peaksime ka puuetega inimeste turismi ja reisimist Euroopa Liidus toetame. kas te võiksite ka rohkem rääkida nendest tundmata sihtkohtadest, sellistest äh, siseringi soovitustest? kas te oskate selle kohta midagi öelda või kas on selles osas ka midagi ära tehtud? veel üks küsimus komisjoni esindajale. Te ütlesite, et te teete koostööd riiklike turismiametitega kas te olete mõelnud ka selle peale, et peaks tegema koostööd piirkondlike turismiühendustega? me kuulsime ju täna, et Baskimaal on välja töötatud konkreetsed projektid just selles valdkonnas ja et nad kasutavad palju uusi tehnoloogiaid selleks, et äh, meelitada kohale uusi turiste. me nägime, et nii riiklik turism kui ka siseriiklik turism kui ka välismaalt äh, tulevad turistid mängivad seal väga tähtsat rolli. ehk kas te olete siis tõesti mõelnud nende projektide peale, mis äh, võiksid olla eeskujuks teistele piirkondadele mujal Euroopas? ja siis oleks mul veel üks küsimus, selle tahaksin esitada nüüd Baskimaa esindajale. Te rääkisite nendest internetilehekülgedest. Te ütlesite, et seal on äh, äh, analüüsitud erinevad äh, turismivood, ma ole, tahaks selle kohta natukene rohkem teada saada. ja härra De Grandes. suur tänu, et te et te mainisite siin Mark Paskat Trini projekti. me soovime teha tõesti kõik selleks, et turismi toetada nii Euroopa Liidus kui ka Hispaanias. suur tänu ja härra Tantan! aitäh, esimees, kõigepealt äh, tahaksin täna härra Fidansat äh, selle väga huvitava töö eest, mida ta on teinud äh, selle nimel, mida me turismi arendamiseks teeme ja tahaksin ka kõnelejaid tänada Äh, siin öeldi et, et viiskümmend protsenti turistidest tulevad siia kultuuripärandi pärast ja looduspärandi pärast. ma arvan, et piirkond, kust mina tulen, on, omab väga rikast kultuuripärandit, see on enamalt jaolt küll looduslik pärand aga äh, ma tahaksin teada, kuidas me oma kommunikatsioonikampaaniates saaksime äh, seda pärandit ära kasutada selleks, et turiste ligi meelitada. ja mul on ka küsimus, mis on võib-olla suunatud kas komisjonile või mõnele panelistile. Äh, kuidas kas meil on olemas need äh, võrdlevad äh, andmed äh, teiste sihtkohtade kohta, teiste kultuuri- ja looduspärandiga seotud sihtkohtade kohta teistes piirkondades kui Euroopa ja kuidas, kuidas me saaksime välismaal teha kampaaniat just nimelt selleks, et rohkem turiste ligi meelitada meie kultuuri- ja looduspärandi kohtadesse? aitäh, proua Flasto järgmisena. aitäh, esimees ka mina tahaksin tänada kõiki sõnavõtjad. mina äh, juhin ka ühte turismiorganisatsiooni ja esindan ka oma kodulinna Marseille'd, mis on hetkel Euroopa kultuuripealinn ja tahaksin teile öelda, et äh, see on olnud äärmiselt oluline, tahaksin Euroopat selle eest tänada, see on võimaldanud meil Äh, kõnelda mitte üksnes kultuurist, vaid ka sellest, mida me oma linnas teeme selleks, et seda, see on võimaldanud meil oma linda muuda. ma ei äh, kõnele viisadest, äh, kuigi ma tahaksin teada, kas ei oleks võimalik, et viisa tõesti inimene saaks kiiremini. aga samas Eh, võiks olla selline, eh, selline soodsam süsteem BRIC riikide kodanikele, minu arvates on tegemist eh, uute klientidega, kes tulevad Euroopasse, keda tõmbab ligi just meie kultuur, samuti meie keskkond, siin juba kõneldi keskkonnaturismist. minu arvates on see väga suur Äh, eelis, mis meil siin Euroopas on äh, ja võib-olla seetõttu äh, meil võiks olla selline kommunik-, ühine kommunikatsioonipoliitika, mis ei puuduta meie riikide küll eripära, aga see kampaania võiks olla suunatud meie kult-, rikkusele, sellele, mis meil siin Euroopas on. ja me tõesti peaksime omalt poolt tegema äh, Äh, kõik, et inimestel oleks kergem äh, meie kultuuripärandi paiku külastada, äh, muuseume näiteks. tänapäeval on võimalik küll reisi juba enne korraldada läbi interneti, saada pileteid muuseumidesse ja nõnda edasi niisiis, nii palju siis mina poolt, mul oleks veel väga palju muudki öelda, sellepärast et turism on tõesti väga oluline sektor, mis äh, on äh, meie majanduse jaoks väga oluline, aitäh. härra Ugias. Grazie presidente Simson, grazie Carlo Fidanza eh,, grazie a tutti. suur tänu. kõigepealt suur tänu härra Fidanzale ja kõikidele külalistele ma arvan, et äh, selle algatusega oli meil võimalik ka avalikkusele selgeks teha, kui palju positiivseid mõjusid on turismil majanduskasvule ja peale selle mõjutab äh, äh turism ka vägagi positiivset maksebilanssi see, mida ütles Baskimaa esindaja, oli minu arvates äärmiselt huvitav, sest tema sõnavõtust tuli välja, et äh, on olemas suurepäraseid mudeleid, mida võiks kasutada eeskujuks teistele piirkondadele, nagu see, mida ta mainis Paleari saarestiku kohta me ütleme küll, et ratast ei ole ei vaja ikka ja jälle uuesti leiutada, vahel piisab ainult sellest, et äh, ratas pöörlema lükata. mul on kaks küsimust Baskimaa esindajale. esiteks, kui palju investeeris avalik sektor selleks, et äh, seda mudelit äh, optimaalsemaks muuta ja teiseks, millist rolli mängisid siin eraettevõtted selle mudeli väljatöötamisel? ja viimane küsimus, siin räägiti juba viisadest. mina tahan ja väga hea on, et komisjon on kohal. ma tahan siin äh, välja tuua selle, et meil on süsteemis terve rida piire meil oli just üks juhus, millest kirjutasid Itaalia ajalehed, tegemist oli kolmeteistaastase Itaalias sündinud tüdrukuga, kes soovis reisida Ühendkuningriiki, aga ta ei saa viisat. ta on Itaalias sündinud, elab Itaalias, aga tema vanemad on pärit Tuneesiast kui tõlgendada Schengeni lepingut, siis äh, on tal võimalik minna klassiga ekskursioonile Ühendkuningriiki alles siis, kui ta on kaheksateist, nii et palun sellised absurdsused ära keelata. suur tänu, proua Esteres. Eh, suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, palju tänu härra Fidanzale ja palju õnne äh, ka kõige sellest, mida ta veel turismi osas soovib ära teha. siis äh, suur tänu ka turismiministrile Baskimaalt, minu arvates oli teie ettekanne täiesti briljantne. Te kõik teate, et mina olen pärit Baleari saaristikus, tegemist on piirkonnaga Hispaanias, mis nii kaudselt kui ka otseselt sõltub turismist ja sellepärast on minu küsimus, mida me oleme ette näinud selleks, et viisapoliitikat lihtsustada? näiteks üks näide siin, me teame, et äh, turismisektor sõltub väga palju äh, talle juurdepääsust. näiteks meil Baleari saarestikus õnnestus äh, äh, tõesti väga palju parandada taristut, nii et äh, meil on transpordivõimalused väga head. me, väga tähtis on, et meil oleksid head öö, äh, transpordivõimalused selliste riikidega nagu Venega, Venemaa. meil on Peterburi ja Moskvaga väga hea ühendus, kuid meil tekib viisaprobleem. kolm kuud enne tuleb viisat taotlema hakata, siis tuleb registreerida ennast. see kõik on keeruline. kuidas me soovime viisapoliitikat lihtsustada, aga niimoodi, et ta oleks siiski kohandatud nii, et me arvestame julgeoleku äh, probleemiga. siis veel ka kvaliteet, millest tahtsin rääkida. jah äh,, tähtis on taristu kvaliteet, koolituse kvaliteet, teenuse kvaliteet, majutuse kvaliteet äh,, pakutavate teenuste kvaliteet, see kõik on tähtis. kuidas meil õnnestuks äh, neid kvaliteedimärke harmoniseerida, sest äh, komisjon on ette näinud veel ka äh, Eh, lisatähiseid sellele, mida siseriiklikult on juba tehtud. veel ka puuetega inimesed. näiteks eh, kui puu, puuetega inimesed soovivad reisida, kas teil on tõesti võimalik sinna sihtkohta minna? meil võiks olla mingi tähis, mis näitab, et puuetega inimestel on seal sihtkohas väga lihtne, nii et meil peaks olema mingi tähis selle kohta suur tänu, ütleb härra Teixeira. kõigepealt suur tänu kõigile külalistele ja eriti härra Fidanzale kogu selle töö eest, mis ta on turismi rakkerühmas teinud. mina olen pärit Madeira saarelt äh, piirkonnast, mis siis väga palju sõltub turismist, kolmkümmend protsenti minu piirkonna SKT-st tuleb turismist. ja ma usun, et turismitöörühm on tõesti välja töötanud päris palju mudeleid, mis minu arvates on tähtsad ja mille üle tasuks aru pidada. mul oleks praegu kolm märkust kõigepealt viisade küsimus, viisarežiimi lihtsustamine, seda on siin juba mitu korda mainitud. sellepärast ütlen lihtsalt, et mina kahtlen küll väga, et meil üldse kunagi õnnestub äh, viisade väljastamist lihtsustada. seda väga lihtsal põhjusel, sest ei komisjon ega ka liikmesriigid ei ole suutnud siin ühisele seisukohale jõuda ja sellepärast mina küll ei kujuta endale ette, et see viisarežiimi lihtsustamine meil ka õnnestub. teine märkus ma mainiksin mõned äh, tõsiasjad äh,. Äh, üha tähtsamaks muutub äh, Kaug-Ida, Pärsia lahe piirkond, äh, sinna reisitakse järjest rohkem ja kas komisjon on nüüd endale äh, Äh, teinud selgeks, et meil tuleb need inimesed võib-olla uuesti tagasi Euroopasse tuua. ja siis veel üks ettepanek, mille ma olen teinud. nimelt äh, kriisilahendusrühm turismisektoris. sellise rühma ülesandeks peaks olema äh, analüüsida seda, mida meedia kajastab looduskatastroofide ajal ehk et me peaksime võib-olla natukene leevendama seda, mida ajakirjandusest inimesed loevad. suur tänu ja ka minult mõned küsimused, mis puudutavad mida ma tahan esitada ekspertidele. kõigepealt olen täiesti nõus proua Fosteriga, ma ei taha vähendada turismi, aga ma tahaksin seda kuidagi võrdsemalt äh, jagada. ma mõtlen, et kuidas seda teha et äh, turistid ei läheks mitte ainult pealinnadest. Te teate, et nad tulevad Londonisse kaheks päevaks ja siis nad lähevad kaheks päevaks Pariisi, siis Rooma, Pariisi, äh, Rooma kaheks päevaks ja siis ütlevad, et nad on tervet Euroopat näinud, kuigi tegelikult pole. nii et kuidas me saaksime turiste paremini piirkondadesse suunata ja et nad ei läheks nendesse pealinnadesse, mis on nagu magnetid. ma ei ütle, et nad ei peaks üldse pealinnasid külastama, aga ma soovin, et nad läheksid ka mujale nendes riikides. ehk et mitte ainult pealinnadesse. mis on kultuuri definitsioon? ma olen seda siin kuulnud mitu korda juba ma tean, et kui sa lähed äh, äh, kuningliku ooperimajja Londonis, siis see on mingi kultuurireis äh,, aga kui sa lähed seitsme oru äh, äh, raudteele sõitma, siis vaadatakse sind imelikult, et mis on see kultuur siis kui me seda kultuuri siin muudkui õhku viskame, siis me peaksime selgeks tegema, mis see on. ja minu küsimus ekspertidele ongi, kas te olete nõus sellega, et tööstuspärand on samamoodi kultuur, eriti just Euroopa kultuur. jah, te teate, tööstusrevolutsiooni sünnikoht on siiski Euroopa. Äh, see, kui sa lähed äh, äh, kuhugi ooperimajja Milanos või Londonis. nii et kuidas meil õnnestuks seda tööstuspärandit ka esitleda kui midagi, mida on kohe kindlasti vaja näha ja lõpetuseks üks väike Deleuze Camerale väike jutukene. ma käisin Isle of Wightil, see on seal Prantsusmaa lähedal ja kaks kõige tähtsamat atraktsiooni on seal auruvedurid ja Osborne'i maja. see on kuninganna Victoria maja seal. ma käisin mõlemas Äh, kohas, kas ma nägin seal mõnda itaallast, hispaanlast, prantslast, sakslast? ei, mitte ühte polnud seal. miks, miks mitte? miks on see küsimus, mille ma tahaksin teile esitada? põhjus sellepärast, et keegi on neile öelnud, et te peate minema Londonisse ja kui te olete Buckinghami lossi näinud, siis võite minna teise riiki. tõesti, kas me võiksime sellised tendentsid lõpetada? nüüd ma olen siin jällegi tulnud oma tööstuspärandi kiidujutuga välja, aga nüüd annan sõna ekspertidele, ma annan teile kõigile kaks minutit. kahe minuti jooksul on väga raske kõikidele küsimustele äh, vastata, aga ma ei keela teid, võite hiljem eraviisiliselt neid arutelusid jätkata. härra Kastel, palun. okei okay,, thank you for. aitäh, aitäh nende küsimuste eest vastaksin äh, küsimusele, mis puudutab viisasid, pehmeid piire ja jõustamist. Äh, meil on kõige olulisem leida tasakaal julgeoleku ja, ja äh, turistide vastuvõtmise vahel. sellesse protsessi tuleb kaasata kõik ametkonnad, kes valdkonnaga mingilgi moel seotud on nii et, et asi peab minema kaugemale mingist konkreetsest poliitikavaldkonnast. viisa ei ole ju tagatis, et inimesed äh, kauemaks siia ei jää. viisa ei taga seda, et inimene äh, lõpuks ikkagi lahkub. me peame hindama mm, väga põhjalikult, mida keegi teeb või mitte aga me tõesti peame hõlbustama viisa andmist neile inimestele, kes tõesti tulevad siia legitiimsel põhjusel. Neid peab vastu võtma nii hästi kui võimalik, see peaks olema meie juhtpõhimõte. Äh, ja juhtpõhimõte ei tohiks olla riskide vältimine, vaid pigem riskide ohjamine. kuidas äh, valida välja need, kes tulevad siia tõesti külla ja kuidas sortida välja need, kes võib-olla tulevad mingil muul otstarbel see peaks olema äh, juhtpõhimõte sellise poliitika puhul. ja nüüd, mis puudutab neid äh, külastajaid, kes tahavad siia tulla tõesti legitiimsetel põhjustel, siis meil peaks olema äh, tõesti korralikud järjekindlad protsessid nende inimeste jaoks, me peame kujundama oma süsteemi välja, mõeldes siis külastajast ja mitte vaatama asja oma mätta otsast Äh, me tahame, et inimesed tuleksid Euroopasse ja me peame seda protsessi soodustama, kui me küsime inimestelt viisat, siis tuleb seda äh, teha niimoodi, et külastajal oleks võimalikult lihtne seda viisat saada. aitäh! Äh, proua Urgujaga ja ma pean tunnistama, et ma ei ole kunagi ise Baskimaal käinud, aga kuulates tänaseid sõnavõtte, tundub mulle, et ma pean seda tegema Muy bien, bueno, pues voy a responder. vastaksin nendele äh, kommentaaridele kõigepealt, mis puudutasid Baskimaad. Äh, tegemist on äh, tõesti me oleme loonud sellise seireplatvormi ja öö, otsustasime seda teha sellepärast et, et kuuskümmend protsenti turistidest öö, Äh, siis teevad äh, oma broneeringud interneti kaudu, nad saavad sealt info ja langetavad selle info põhjal otsuse ja seetõttu me otsustasime ka selle veebipõhise vahendi luua, selle seireplatvormi. meil on rakendus, äh, mis siis vaatab, kuidas turistid, kui palju turiste Baskimaale tuleb ning äh, me oleme selle süsteemiga sidunud kõik muud huvipakkuvad äh, süsteemid ja selline äh, rakendus võimaldab meil siis näha, milline on turistide profiil, kus nad käivad, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi. näeme ka, kui palju nad kulutavad, kus nad kõige rohkem käivad, millised on need kohad, mida nad ei külasta. nii et, et me saaksime muuta neid paiku turistidele ligitõmbavamateks. niisiis me tahame turiste paremini tundma õppida, see on kõige olulisem, neid inimesi tuleb paremini tundma õppida ja tuleb paremini nende vajadusi rahuldada. nüüd teine küsimus puudutas investeeringuid jutt käib kümnest miljonist hetkel. kuidas me teeme koostööd avaliku sektori ja erasektori ettevõtetega? meil on olemas äh, koostöö kohalike äh, omavalitsustega, samuti on meil koostöö turismisektori ettevõtetega Äh, kasutame seda platvormi oma poliitika väljatöötamiseks, äh, vaatame andmeid, äh, töötame välja sertifitseerimissüsteeme, viime ellu konkreetse sektoriga seotud poliitikaid, samuti tegeleme turustusküsimustega. nii et, et tegemist on koostööga era- ja avaliku sektori vahel. aitäh, härra Deleuze niisiis, äh, kuidas, kuna minu auru, aururaudteed turismipoliitikasse lülitatakse, palun? Äh, ja, ja loomulikult äh, tuleb tööstuspärandit samamoodi kohelda. Euroopa Nostra igal aastal tutvustab ka sadu tööstuspärandi Äh, näidiseid, meil toimus siin äh, sel aastal selleteemaline üritus näiteks Brüsselis. Ähm, äh, tööstuspärand on väga oluline, sest see on meie vanemate ja meie vanavanemate pärand. Te küsisite, mis asi on kultuur, kultuur on kõik see, mis võib kodanikke rikastada, ei ole ühte kultuuri, on palju kultuure ning seetõttu Euroopa tasandil on mõnikord raske kõnelda kultuurist, sellepärast et kultuure on palju ja neist kõigist tuleb lugu pidada ja seda me ka teeme mis puudutab Vaiti äh, saart, ma olen teiega täiesti nõus, mina sinna lähen, te andsite mulle äh, väga hea mõtte. Äh, ma käin Osborne'i majas, kus elas kuninganna Victoria Äh, äh, võib-olla peaks, äh, tema oli muide viimane kuninganna, kes seal elas, võib-olla peaks praegune kuninglik perekond selle maja jälle kasutusele võtta. ja mis puudutab Euroopa ajaloomajasid, siis meil on väga palju liikmeid, kes on kirglikult huvitatud raudteedest ja, ja ka rongidest endast. nii et, et see ei ole ainult teie kirg ja tahaksin äh, kinnitada härra, seda, mida ütles härra Pedro, et on väga oluline, et Euroopa oleks esimene, äh, number üks turismikeskkond ja me oleme ju praegu number üks. aga me peame seda positsiooni kaitsma ja sellele tuleb pöörata palju tähelepanu ja sellele on vaja ka palju vast-, selleks on vaja ka palju vastastikust toetust. üksi me ei saa midagi teha ja me loodame, et komisjon ja parlament meid samuti aitavad ja äh, proua Fosterile vastuseks äh,, aitäh äh,, proua Foster äh,, teie küsimus meeldis mulle väga, tõepoolest pärandus äh,, äh, Euroopa kultuuripärand on tohutu äh, ja, ja, ja äh, need vanad hooned, need vajavad säilitamist, selleks on vaja rohkem ressursse kui need ressursid, mida need mõned inimesed, kes neid külastavad äh,, Äh, sisse toovad, nii et, et meil on tõesti vaja teie toetust, aitäh, proua Foster, selle eest. aitäh. härra Brancini, palun. Brancini, Brancini, aitäh. nii, äh, härra Brancini natukene hääldusega läks asi viltu Itaalias mind tõesti nimetatakse äh, Armando Bracchinist aga siin muidugi võib öelda Brancini, härra esimees. mina tahaksin koondada tähelepanu teie tõstatatud punktile. me kahtlemata oleme teiega nõus. Euroopa luksuskaupade, eh, luksuskaupade tootmine Eh, ja selle on tunnustatud ka möödunud aastal, et tõesti me oleme turismitöönduses ühe üks põhitegijaid. Eh, komisjon tunnustas eh, meie valdkonda kui just turismitööstuse üht tugisammast. tegemist, mis on kultuur siis, meie brändid, meie mm, tooted just ongi meie pärandist dünaamiline segu tänapäevaga. Need ehm, ettevõtted, räägime siin, eh, alustagem Aston Martinist, Ferrari ja Porscheni välja. Eh, me räägime Cartier'st ja teistest eh, olulistest ettevõtetest, me räägime Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka superviinidest, nad kõik kokku on tunnustatud kui Euroopa kultuuri ja loomingutööstused. kolmteist, meil on kolmteist tuhat müügipunkti eh, väljaspool Euroopat ja need on meie eh, kontinendi mm, kultuuri, eh, kultuuri esindajad ja meil ei ole vaja mitte mingisugust erilist toetust. aitäh! suur tänu ja nüüd härra Greenfield, kes on palju kohvi joonud ja väga särtsu täis. ja ma arvan, et viisade osas on kõik asjad ära räägitud, aga nüüd räägime hooajalisusest. mõned eh, turud, näiteks Brasiilias eh, on parem käia eh, käia puhkamas, kui meil on siin talv ja eh, tegelikult eh, mm, nendel eh, on väga head rannad ja tegelikult ega nemad ei tule talvel Euroopasse siin rann, rannale lesima. oluline on teada seda kultuuritausta, mis sellest maast on, kust inimene tuleb Eh, tegemist on eh, kompleksse asjaga, eh, inimesed tulevad erinevatel põhjustel, näiteks Brasiilia, kui Brasiilia kui brasiillased tulevad Londonisse, siis Jamie Oliveri restoran on nende jaoks üks väga kõva asi Äh, näiteks äh, hispaan-, hiinlased on natukene mures, kui nad käivad Toweris, sellepärast et ei ole äh, sinu õnnele hea, kui sa käid vanglas ja niimoodi on erinevate riikidega ja on äh, oluline, et me kõike seda arvestame, eh, on oluline korduv eh, külastajad ja sellepärast peab leidma selle konksu, mille otsa neid eh, riputada. näiteks ütleme Horvaatia kutsumiseks turismiturule me näiteks tegime mm, Veneetsia Eh, Veneetsia laadal eh, suure eh, promoürituse, et inimesed saaksid paremini aru, mida Horvaatia tähendab. inimesed Eh, kes käivad eh, Lõuna-Prantsusmaal näiteks, tulevad eh, Euroopa, tulevad Lõuna-Prantsusmaale sellepärast, et nad tahavad näha Euroopat, kuigi Lõuna-Prantsusmaa on väga hea. ja nüüd ma ütleksin lõpuks, et väga oluline on parema praktika jagumine. näiteks meil äh, Eh, toimuvad, ütleme, workshopid Pariisis, Londonis, aga näiteks eh, Barcelonas on see, et käiakse Barcelonas, inimesed ei lähe eh, provintsi ja tegelikult selline osu, selline probleem on igal pool ja, ja siis tehke meie pärandraudteedest film, siis küll hindu, hindud kohale tulevad. tõepoolest seda me tegime ja see oli ka päris edukas. aga see filmide tegemine on väga oluline tõepoolest raudteedel, vanadele raudteedele ja ajaloolistele majadele. ja nüüd eh, proua Fantotsi saab sõna, eh, hääldus läks ka täiesti õigelt, õigesti lihtsalt lühike märkus, ka meie erinevates ühendustes on ettevõtteid, mis peavad muuseume ja nad peavad meelitama sinna turiste, näiteks üks äh, lakritsat tootev firma on seal, Fiati autotööstus samamoodi, samamoodi mitmed õlitehased äh, ja ka moe- ja disainiettevõtteid. Neid saab külastada ja meie algatus oli, et äh, selliseid kohti võiksid külastada ka koolilapsed klassiekskursioonide ajal. meie jaoks on tööstusturism väga tähtis Visas and heritage railways, Mr Orton, I just thought <laughs> I'd mention it. You know that I got it uh, for several years already and uh, we have been ja nüüd komisjoni esindaja. Te teate, et me teeme väga palju juba aastate viisi ära selleks, et tööstuspärandit tutvustada ja säilitada. ma ei oska teile öelda täpselt, eh, kus kohas see toimub, aga järgmise aasta juunis toimub rahvusvaheline konverents Euroopa turismi osas. Eh, see toimub pärast Euroopa Parlamendi valimisi, loodame, et teid valitakse, saate sinna tulla. Eh, mind see enam ei puuduta, sest mina lähen pensionile, aga igatahes me kutsume teid külla nii või teisiti Ehm, järgmiseks me hakkame tegelema väga aktiivselt Euroopa tööstusturismiga, seda me nimetame ehm, Euroopa eh, ristteedeks. mul on komisjoni poolt eh, väga palju öelda, püüan teha lühidalt. härra Danielis siin küsis, eh, milline on parim lahendus? meie viisasüsteem Euroopa Liidus kaasa arvatud kaasa arvatud ähm, sõrmejälgide võtmine, seda kasutatakse kõikides mm, riikides ja tegelikult see tehnoloogia on selline, mis äh, alati äh, ei sobi meie süsteemideta. me püüame kasutada IT-vahendeid eh, nii palju kui võimalik eh, eh, viisade andmisel, aga, aga me ei saa ainult loota me ei saa ainult loota IT-vahenditele, sest praegune eh, sõrmejälgide, sõrmejälgede andmise eh, tehnika ei tööta kolmandates riikides, lühiajaliselt see ei tööta, pikaajaliselt jah, me torgime teisi tagant, et nad selle võtaksid eh, tarvitusele Cuatro target groups, los seniors, los jóvenes, las familias. me oleme paika pannud neli sihtmärki, pensionärid, noored, perekonnad ja ma tõesti ei maininud puuetega inimesi, aga neljas sihtrühm ongi puuetega inimesed. ja tõesti juurdepääs turismile puuetega inimestele on tõesti kriteerium, mis puudutab kõiki turismivaldkondi ja peaks kehtima ka kõikidele turismivaldkondadele. Euroopa Parlament juba eelmisel aastal tegi äh, sellealase algatuse ja me korraldame ka konverentsi selle kohta, Carlo Fidanza tuleb ka sinna kohale ja puuetega inimesed on järgmisel aastal veebruarikuus Itaalias toimuva konverentsi äh, üheks kõige tähtsamaks küsimuseks siis äh, küsiti siin konkreetselt äh, nende turismimagnetite kohta. selle aasta novembrikuus korraldame me ürituse, kus me jagame auhindu. Äh, auhindu antakse erinevates valdkondades nagu näiteks maaturism, mereturism ma ei ole nüüd kõiki neid erinevaid äh, auhinnasaajaid siia kirja pannud, aga me otsisime just vähem tuntud äh, sihtkohti, mitte neid kõige tuntumaid. Äh, selleks, et nad tuleksid rohkem esile. siis piirkondlikud organisatsioonid, mis tegelevad turismiga. meie põhiliseks äh, partneriks on ETC ja see on selline katuseorganisatsioon. aga äh, sellest on võimalik hiljem rääkida. ning äh, me räägime ETC-s sellest, kas me peaksime kaasama ka piirkonnad. tegemist on väga vastuolulise küsimusega ja meie oleme nüüd tõesti üritanud ka väljaspool seda liitu kontakte luua. ka turismi rühmadega, piirkondlike turismirühmadega, nagu näiteks Baskimaa turismirühmaga. ma tunnen Baskimaad natukene ja tõesti tuleb tunnistada, seal tehakse väga, seal töötatakse väga hästi ja nendega me teeme äh, tõsist koostööd, siis äh, Tour Espanja, mis on ka üks meie partneritest. Tour Espanja on praegusel hetkel European Travel Commissioni, äh, Euroopa reisikomisjoni esimeheks. Äh, nagu öeldud, Franzi ja ETC-d ma mainisin ka ja ma kasutaksin nüüd võimalust ja ütleksin kõikidele Briti saadikutele, et võib-olla oleks mõistlik ja kasulik, kui äh, Visit Britain samamoodi liituks äh, ETC-ga, nii et Visit Britain to France äh, aga ka Hollandi NTO lahkusid ETC-st kolm aastat tagasi erinevatel põhjustel, kuid on naljakas, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki ei ole seal esindatud. Te võite muidugi teha, mida tahate, me oleme siiski Hollandi, Prantsuse ja Briti turismiministritega ühenduses ja me tõesti loodame, et äkki need alaliidud tulevad uuesti tagasi Äh, kuna eesistuja on meil muutunud, lihtsalt tahtsin seda ka veel öelda. siis kvaliteedi küsimus. meie ettepanek äh, tehti volinike kolleegiumile juba mitmed kuid tagasi, tegemist on keerulise küsimusega, aga me loodame, et see lahendatakse veel sellel aastal esimene lugemine Euroopa Parlamendis, nojah, äh, rong on nüüdseks äh, juba ära sõitnud, nii et suure tõenäosusega äh, järgmine parlamendi koosseis tegeleb sellega, aga tõesti, kõige kõrgemal tasemel on meil kontaktid. mis puudutab pädevust, siis tõesti erinevate teenuste vahe, teenistustega on seda küsimust arutatud, me oleme ka teostatavusuuringu äh, läbi viinud, praeguseks on küll äh, asjad natukene takerdunud, äh, justiitsküsimuste peadirektoraat ja võib-olla volinik Reding tegelevad sellega veel, aga kes teab, võib-olla tuleb meil ka komisjoni uus koosseis ära oodata. sellegipoolest öö, äh, öö, on ka selle kaudu võimalik turismi paremini välja tuua. siis tööstuspärand ja turism me teeme koostööd äh, sporditööstusega, luksustoodete tööstusega, toiduainetööstusega selleks, et välja tuua ka selle tähtsat osa Euroopa kultuuris ja järgmine EXPO maailmanäitus Milanos, äh, selle põhiliseks äh, teemaks ongi toiduainetööstus, seal saab kohe kindlasti väga palju gastronoomilisi elamusi ja me korraldame seal erinevaid äh, üritusi, näitamaks, et turism ja toiduained on omavahel seotud. või ka siis piirkondlikud äh, toidud, nii et see on järgnevatel aastatel meie päevakorras. jah meile meeldiks väga, et äh, inimesed ei läheks mitte ainult Londonisse, sest kui Visit Britain, siis mulle tundub, et nemad mõtlevad, et äh, tuleb siiski minna ainult Londonisse, nad peaksid tegelema rohkem nii, nagu nende nimi ütleb ja Karro, kas sa soovid seda nüüd kuidagi kokku võtta? jah, hästi lühidalt, äh, suur tänu kõikidele kõnelejatele, nad andsid siin tõesti väga tähtsa panuse ja ma arvan, et üleüldiselt võime öelda, et mis puudutab viisaküsimusi, siis me oleme kõik ühel nõul selles osas, aga me teame, kui vastuoluline on see küsimus, et siin mängivad erinevad huvid suurt rulli, rolli ja minu arvates on tähtis, et meil oleks selline koordineeritud tegevus selles valdkonnas. väga hea on teada, et komisjon on ka väga selge seisukoha selles küsimuses välja töötanud. siin räägiti kultuurist, jätkusuutlikust arengust. ja kui te lubate, siis ma äh, rahustaksin Euroopa Nostra esindajat ja Veneetsiat. Need suured laevad, mis seal kanalis liiklevad, valitsus on vastu võtnud juba otsuse, et tuleb leida mingi alternatiivne lahendus, nii et kru-, kruiisilaevad ei kannataks, aga teisel pool siiski oleks tagatud jätkusuutlik areng. väga huvitav väga huvitavad olid teised punktid, mis siin välja toodi ja millega me peame arvestama. see, mida ütles härra Greenfield, et me ei peaks kõike ühe pulgaga mõõtma, et BRICS-i riigid ei ole kõik ühesugused, et me peame siin ka erinevad poliitikad välja töötama erinevate riikide jaoks. see kehtib ka teiste suurte turgude jaoks mis juba on ähm, väga suure panuse andnud turistide meelitamiseks Euroopasse. meie reklaamitegevus äh, peaks äh, olema ka rohkem eesmärgistatud, peale selle peaksime me keskenduma ka kvaliteedi küsimusele. ma ei tea, millal meil on võimalik seda sammu teha, sellepärast et äh, riiklikud eripärad on suured, aga me peaksime kogu maailmas, Euroopas pakutavat kvaliteeti ühtse märgi all pakkuma. me oleme seda, seda juba parlamendis ka arutanud, et Euroopa kui kõige tähtsam turismi sihtkoht maailmas. meil on praegusel hetkel olukord erinevates riikides väga erinev mina esindan siin praegu Itaaliat, aga mitte ainult Itaalias ei ole olukord nii, et kui turist jõuab äh, lennujaama, siis äh, Itaaliasse ja siis ta näeb, et ta peaks minema Madeirasse. tegemist on ajaloolise linnaga Lõuna-Itaalias. aga kui hiinlane jõuab äh, lennujaama, siis tema ei tunneta, et äh, Itaalia on eraldi liik Euroopas, tema näeb lihtsalt Euroopat ja mingi väike linnakene ei ütle talle mitte midagi. nii et me kasutame tõesti väga palju ressursse selleks, et teha väikeste piirkondade jaoks suurt reklaami kui, selleks, et turisme sinna meelitada, aga tegelikult tuleks meil kõigepealt need inimesed Euroopasse meelitada ja siis muidugi tekib meil see Euroopasse riikide vaheline konkurents. aga selle eest vastutavad siis juba riiklikud turismiametid. Nemad peavad siis oma ülesannet täitma ja hoolitsema selle eest, et äh, reklaam on tehtud mõistlikult ja et ressursse ei raisataks ja tähtis on see, et ähm, äh, kontide küljes oleks ka liha, mitte et asjad lihtsalt äh, väljaspoole ilusad äh, välja näevad. ma arvan, et üleüldiselt äh, võime me öelda, et äh, täna tegime väikese sammu edasi kui viisakoodeksiga ka edusamme tehakse, siis anname me teile sellest teada. jah, kohe kindlasti saame mõned ettepanekud üle võtta, mis siin täna tehti ja meie õigusloomelises töös aitate. suur tänu Karlole, kõikidele külalistele ja komisjonile nende panuse eest ja küsimustele vastamise eest. suur tänu ka osalenud saadikutele. lõpetame koosoleku ja kohtume kell kolm täna pärastlõunal selleks, et rääkida maanteetranspordi veokite mõõtudest, mis ei ole ju üldse mitte tähtis küsimus.